maksumaksjad tahate mõjutada rahva tahet. et te olete oma elevandiluutornides ning te ei suuda leida lahendusi äh, rahva vajadustele. Te ei suuda kuulda võtta, te ei suuda anda vastuseid. aga jätkake ikka niimoodi, ärge kritiseerige ennast ise mõtelge välja ikka õigustusi ja salanõusid, meie aga kuulame rahva tahet, vastame nende soovidele ning kaitseme oma riikide õigusi. teeme seda uhkusega ning pea püsti. ja järgmine on kolleeg Krasnodebski, üks minut. pani przewodnicząca! to jest. suur tänu juhataja. jah, järjekordne arutelu samal teemal. probleem on suur, aga see arutelu siin on üleliigne. see on tõsi. näib nii, et meie parlament on nüüd konspiratsiooniteooriate rappa läinud ja iga valimine, kus põhivoolupartei kaostab, näikse olevat eh, sellise rünnaku ohver. näiteks Vene sekkumine eh, Saksa SBT tegemistesse Schröderi kaudu, Gazpromi mõju Euroopas näiteks ja Vene mõju teistele poliitilistele parteidele, eh, Prantsuse presidendile Macronile sellest annab tunnistust ka tema viimane intervjuu, mille ta andis Economistile. tegemist on tõsise probleemiga ja sedagi peaks arutama. suur tänu, nüüd kolleeg Sartsalehos, kaks minutit. Gracias, eh, señora presidenta, muchas felicidades eh.. eh suur tänu, asepresident Äh, lubage, et ma õnnitlen teid uude kolleegiumisse valimise pärast, eest. <laughs> jah, on olemas sekkumine ja see toimub plaanipäraselt. eesmärgiks on õnnestada meie demokraatlikke süsteeme ja Euroopa Liitu. üritatakse Euroopa Liidu demokraatiat õõnestada ja selleks kasutatakse neid instrumente, mida meie oleme eh, näinud varem, natsionalism, populism, paraku meie demokraatlikud süsteemid, meie demokraatlik liit võimaldab, et kõlavad väga kummalised asjad, mõned inimesed ütlevad, Angela Merkel on outsider ja sekkub Euroopa poliitikasse Venemaa ja Hiina on meile väljakutsed esitanud ja need on eksistentsiaalsed väljakutsed sealt. sekkumine ei toimu ainult sotsiaalvõrgustike kaudu, vaid äh, meedia kaudu. igasugused võltsingud, poliitiliste erakondade ja organisatsioonide rahastamine. ei ole ju saladus see, et Euroopas me oleme juba näinud Vene mõjuagentide tegutsemist mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides, viimati Hispaanias ja on ka juurdlus käivitatud spioonide tegevuse kohta Kataloonias. aastal kaks tuhat seitseteist leidis seal aset õiguslik, õiguspärane referendum ja volinik on aluslepingute kaitsja ja peab aitama vastu astuda sellisele sekkumisele. me peame olema aktiivsed ja kasutama kõiki vahendid, mis meie käsutuses ja me peame nõudma, et kõik eh, võtavad omale vastutuse nii avalik-õiguslikud kui ka eraõiguslikud organisatsioonid. järgmine kolleeg Pitsula, üks minut. ma tänan. jah, mul on hea meel, et täna on see teema jälle meie päevakorras. vaatamata sellele, et sotsiaaldemokraatide algatus erikomisjon luua hiljuti tagasi lükati. iga uue valimisega Euroopa Liidus me näeme, et probleem on ulatuslik ja viimati me kogesime seda Ühendkuningriigis. ei ole vastuvõetav, et digiplatvormid kontrollimata seda, mida nad avaldavad on valmis avaldama kõike, kui ainult makstakse. kodanikud on mõistnud seda probleemi ja avaldanud muret. aga me ei tohi piirduda ainult sellega, et takistame valeinfo levikut. me peame ka vaatama, kes rahastab poliitilisi kampaaniaid ja veel kord kutsun üles sellele, et loome äh, komisjoni, mis tegeleb nende küsimustega. vabad valimised on ju demokraatlike protsesside alustala ja Euroopa Liit peab leidma vastuse üha kasvavale probleemile. kolleeg Gibson, palun. kui ma mõtlen selle teema peale, mulle näib, et ma olen leidnud nüüd selle kurikaela James Bondi äh, filmis ja kõik taandub eh, Bennonile, kes otsustas eh, populistlike liikumist organiseerida, mis võtab üle maailma. ja tema on olnud Cambridge Analytica taga ja propaganda eh, masinate taga. jah, must raha, valeandmed, kampaaniad, mis õhutavad viha ja vaenu ja tõendid on tugevad, selline sekkumine mõjutab, mõjutas ka Brexiti referendumi tulemust. Bannon on see, kes manipuleerib ka Johnsoni Farage'iga. jah, must raha voolas nende kampaaniasse tegemist on manipuleerimise kampaaniaga, mis seab ohtu mitte ainult mõned valimised, vaid demokraatia, kultuuri ja vabaduse. sellele tuleb piir panna. ma tänan, nüüd kolleeg Jones, üks minut. suur tänu. täna me arutame sekkumist teiste riikide poolt meie valimistesse, demokraatiatesse. paraku see on väga aktuaalne teema Ühendkuningriigis, minu koduriigis jah, väga palju valesid ja desinformatsiooni. fakt üks, seitsmeteistkümnendal oktoobril Ühendkuningriigi parlamendi uurimiskomisjon äh, valmistas raporti, mis puudutab sekkumist valimistesse, eriti kaks tuhat kuusteist Brexiti hääletamisse see oleks pidanud avaldatama kümne päeva jooksul vastavalt komisjoni esimehe otsusele, aga e, e, lekkis e, see raport ja selgus, et tõesti venelased võisid mõjutada valimisi ja leiti Vene annetajate ja Boris Johnsoni vahelised seosed. teine fakt, Boris Johnson on keeldunud seda raportit avaldamast vastavalt ajakavale ja Dominic Reed, komisjoni esimees, on nõudnud, et see avaldataks. mida Boris Johnson siis nii hirmsasti kardab, et avalikkuse alla tuleb? ja ei pea olema Sherlock Holmes, et mõista, milles asi on okay.. Next... suur tänu ja nüüd kolleeg Laport, üks poolteist minutit. lugupeetud president, head kolleegid, kui me räägime välissekkumisest meie valimistesse, siis süüdistatakse pidevalt samu, tegemist on kinnise ideega, venelased on äh, peamised süüdlased, nagu külm sõda käiks endiselt. Nad sekkuvad meie demokraatiasse, kuid no, miks meie omalt poolt oleme siis Viktor Orbanit öö, äh, rünnanud öö, ametlikult selle õigusriigi küsimustes, tegelikult aga rändepoliitika tõttu George Soros vabaühendus äh, näiteks toetab äh, massilist sisserännet ja Euroopa Liit omakorda toetab jälle tedagi. ja mis toimub Brexiti läbirääkimiste ümber, me näeme, et Euroopa Liit äh, on siin jällegi sekkunud. lisaks, et sellele on loodud rakkerühm selleks, et analüüsida kogu infot internetis, seda nimetatakse tsensuuriks, aga sellega tegeleb Euroopa Liit kas lõpptulemusena ei ole lihtsalt tegemist siin praegu kõne all olevaga millegi sellisega, mis ei, teie jaoks ei tähenda poliitiliselt korrektset. Euroopa Liit ja parlament no, on kaotanud kogu oma legitiimsuse selliste sekkumiste tõttu, suur aitäh! suur tänu! kas ma tohin teile meenutada, et kõik, mis te räägite, tuleb ka tõlkida selle tempo juures, mida te arendate. järgmisena saab sõna kolleeg Tomatšitš, üks minut. välisriikide sekkumine Euroopa valimisprotsessidesse kas siis Euroopa tasandil või liikmesriikides ei ole midagi uut. välisjõud on alati üritanud mõjutada poliitilisi protsesse Euroopa Liidu liikmesriikides. tehnoloogia on võimaldanud seda nüüd rohkem ja muutnud meid palju katsetumaks. tähtis on kaitsta ennast nüüd selle välismõju vastu. see on meie kodanike huvides tihtipeale on Eh, ju eesmärgiks just kodanike eksitusse viia. ja ei tohi ka iseennast petta, eh, omaenda nurjumisi teiste kaela ajada. Eh, jah, poliitilise eliidiga ei olda rahul, poliitiliste institutsioonidega samuti mitte ja see on ainult osa välispropagandast. ja ka Euroopa poliitikud ei ole head tööd teinud. ma tänan, Fitzgerald, üks minut me elame desinformatsiooni ajastul ja meil on kriis meie info ökosüsteemis, nagu väga õigesti öelda. ja see desinformatsiooni levik on kahjustanud meie poliitilist süsteemi, on sekkutud meie valimistesse, meie demokraatiasse esimene kvartal kaks tuhat üheksateist, kaks koma kaks miljonit vale uudisekildu ja spämmi ja kontot kõrvaldati. president äh, Trump ja viimased valimised ja viimased Euroopa valimised. Äh, libauudised äh, levivad. tähtis on, et eksperdid võtaksid sõna meedias ja oleksid mitte küünilised, vaid rääkisid tõest ja igasugused kuuldused ei ole fakt. ja hävitamine ei ole süsteemne reform. me peame mõistma, kui ohtlik on desinformatsioon ja tegutsema. viimane küsitlus näitas et, et kaheksakümmend protsenti eurooplastest peab libauudiseid ohuks meie demokraatiale asi on pakiline, kui me midagi ei tee, siis me sellega laseme kõikuda meie demokraatia alustaladel. meil on vaja lõpetada veebivaled, sotsiaalmeedia on olnud metsik lääs senini. ja lumehelbest ei saa laviinis süüdistada meil on vaja küberturvalisuse süsteeme, et vastu astuda libauudiste ohule ja ka välismaisele sekkumisele kõikides liikmesriikides. kui me ilma õigete faktide ja infota, eh, no meie kodanikud ei saa usaldada meie institutsioone, sealhulgas parlamenti. nii et tagagem, et meie poliitiline süsteem peab väga kalliks tõde ja fakte suur tänu, härra Lopez Aguilar, üks minut. ma tänan. volinik Jurova. jah, paljud hääletasid teid toetada. ja meil on nüüd suured ootused teile. jah on vaja taastada demokraatia ja kaitsta meie väärtusi. selle eest vastutate teie ka oma portfelliga. jah, kõik siin on rääkinud äh, sekkumisest valimistesse. ma tahan rääkida sellest, mis toimus Hispaanias. Vene spioonid üksus kakskümmend üks viiskümmend üheksa tegutses meil. meie hulgas on ka siin populiste, paremäärmuslasi. ei piisa sellest, kui meil on mingi töörühm. sellest jääb väheks, tähtis on, et meil oleks Euroopa luuretalitus kaitsmaks Euroopa demokraatiat, Euroopa väärtusi, ei ole ju midagi tähtsamat. suur tänu, nüüd kolleeg Tšehh, üks minut. ma tänan. artikkel seitse menetluse taga on Soros. Nad ei taha aktsepteerida, et Ungari ei võta vastu rändeid ja nüüd võetakse ühtekuuluvusrahad ära ja antakse Sorose e, sihtasutusele, me ei taha olla Euroopa koloonia. üks näide Euroopa Liidu keskmest tulevad valeuudused, trollid, botid, kui te ei ole märganud, me praegu peame sõda. me võitleme eh, tõe eest, mitte nende eh, oma tõe eest, vaid faktide ja mõistlikkuse põhjendatuse eest, aga me oleme kaotajaks jäämas, sest propaganda ja argumentatsiooni piirjoon on hägune meil on väga palju vaja kaitsta, demokraatia vajab kaitsmist ja sõltub sellest, kuidas me kaitseme oma väärtusi, põhimõtted ja õigust tõele. Euroopa Liit on jagatud väärtuste ühendus ja peab olema esirinnas selles võitluses, aga Brexit juba näitas, kuidas selline desinformatsioon toob kaasa lagunemise ja ajalugu ei tohi siin korduda. suur tänu, nüüd kolleeg Krahv, üks minut suur tänu. mina olen üles kasvanud äh, kommunistlikul Saksamaal, mulle meenuvad kooliõpikud, kus äh, Raadio Vaba Euroopa öeldi, õõnestab sotsialismi protsesse. ja Eh, igasugused vandenõuteooriad, mida me kuulsime eh, kolleeg Gibsonil või Hispaania ettepanek nüüd Euroopa Liidu luuretalituse loomise kohta, ma arvan, et see tekitab kõik suure kaose. mu daamid ja härrad, inimesed eh, ei vali teid, teie parteid, sellepärast et neile meeldib teie poliitika ja sellepärast pöörduvad nad objektiivsete välismaiste infoallikate poole ja leiavad, et nad avalik-õiguslikult televisioonist, raadiost ei saa piisavat informatsiooni. miks valiti Trump või miks on sõda Ida-Ukrainas? paraku mingit põhjalikku analüüsi me siin ei leia, ainult vandenõuteooriad ja arvamuste konkurents peab meil valitsema, aga kindlasti mitte ei pea luuretalitustega teiste arvamust nullistada suur tänu, kolleeg Tšarnetski, üks minut. suur tänu, proua volinik, see on teie esimene sõnavõtt nüüd pärast seda, kui Euroopa Komisjon heaks kiideti ja mina hääletasin teie poolt nüüd juba teist korda viie aasta jooksul ja soovin teile edu komisjonis aga tahan öelda järgmist, tuleb rääkida avatult sellest välissekkumisest. see on suur probleem ja ei pea olema nii, et need, kes kaotavad valimised, hakkavad nüüd otsima põhjuseid oma nurjumisele äh, välissekkumistest. Äh, ei saa seda nii ühepoolselt näha, kui keegi ütleb, et et Venemaaga probleeme ei ole. et on ainult Steve, äh, aga ei ole Vladimir Vladimirovitši, siis ma arvan, et elatakse virtuaalses maailmas. jah, Venemaa sekkub, aga mitte ainult Venemaa loomulikult. teisedki pälvivad kriitikat. nüüd kolleeg Arukovitš, kaks minutit. ma tänan me elame huvitavatel aegadel ja väljakutseid esitavatel aegadel. ja riigi stabiliseerimiseks ei ole vaja tankidega sinna sisse tungida. aga kuna ajad on huvitavad, siis tuleb ka mõista, kui suur vastutus lasub meie õlgadel kui poliitikute õlgadel. ja väga oluline on panna korralik diagnoos sellele, mis toimub. meie laste tulevik praegu on meie kätes. me peame mõistma, et Euroopa Liidu destabiliseerimine pakub suurt huvi suurvõimudele maailmas. ei ole vaja ratast äh, hakata leiutama äh, Gerasimov kes oli Vene Föderatsioonis kõrgel ametikohal ja tema esitas doktriini, mis koosnes seljast punktist eh, ja suunatud sellele, kuidas destabiliseerida riiki. kõigepealt sotsiaalne desintegratsioon number üks. üks rühm tuleb äsitada teise vastu, teine tema strateegias on eliidi halvustamine, praeguse äh, võimul oleva eliidi asendamine sellistega, keda on hõlbus manipuleerida. kolmandaks, riigi administratsiooni destabiliseerimine. Äh, see juba toimub. neljas, võimu tsentraliseerimine. me peame küsima, kas võim on tsentraliseerunud Euroopas. ajaloo ümberkirjutamine ajalooliste kangelaste asendamine teistega ja lõpetuseks on õiguse, õigusruumi hävitamine. kas pole tõhus strateegia? ma tänan. järgmine on üheks minutiks Carlos Sorinio. suur tänu. jah, me oleme võidelnud kõvasti demokraatia eest. meile viidatakse, kui jutt on demokraatiast, aga nüüd on meie ees uued ohud. jah, see suur uudistevoog ja tõega manipuleeritakse, konteksti muudetakse ja see virtuaalne maastik on tekitatud, millel ei ole füüsilisi piire. tegemist on ülemaailmse lahinguga digitaalne kirjaoskus on põhimõttelise tähtsusega meie väärtuste jagamine ja sellepärast on Euroopa digitaalne agenda üliolulik. meil on vaja ka eetikakoodi ja selle kaudu me saame mõjutada ka oma rahvusvahelisi partnereid. see on vajalikum kui kunagi varem. iga kodanik peab selles võitluses demokraatia eest muutuma sõduriks. kõik muu ainult nõrgendab meie demokraatiat härra Dragoș Tudorache. suur tänu, kallid kolleegid. mina tahan täna rääkida vastutusest. Nende vastutusest, kes rahastavad demokraatia õõnestamist asümmeetriline agressioon leiab aset, selle eest on vastutav Venemaa ja me peame poliitiliselt reageerima. teiseks, vastutus nende õlul, kes on vastutavad tehnoloogiate eest, mis võimaldavad kõike seda, käitumiskoodeks suurtele veebiplatvormidele senini ei ole olnud piisav, me peame mõtlema, mida tuleb muuta. kui me nõuame nendel platvormidel suuremat väljapaistvust, siis on see üks viis. ja vastutus langeb ka meile, Euroopa Liidu institutsioonidele. kui me tahame tõsiselt võtta ohtu demokraatiale, meil on vaja instrumente. ja see vastutus on midagi, millesse me peame tõsiselt suhtuma ka siis, kui uut eelarvet räägime. üks minut, härra Jaak Madisson. Uh, suur tänu, loomulikult teema on väga oluline. sekkumine Euroopa demokraatiasse ja valimistele on selge liikmesriikide suveräänsuse rikkumise akt ja seda tuleb nii ka näha. ja pea tähtis on, et liikmesriigid tagavad, et eriti mis puudutab küberohtusid, toetatakse välja julgeolekupoliitikad ja ka rakendatakse neid tõhusalt, aga praegune trend, et ebasoodsad valimistulemused on sekkumise põhjus, see peab lõppema. valimistulemuste süüdistamise, süüdistamine, välisvõimude süüdistamine selle eest, see alahindab ka Euroopa valijate teadlikkust ja tarkust. nüüd eh, dis-, tuleb juhtida tähelepanu sellele, et parempoolsed erakonnad on ebaõiglaselt ja disproportsionaalselt olnud süüdistuste tule all ja et nemad saavad kasu sellest valeinformatsioonist ja tahan rõhutada, et igasugune disinformatsiooni eh, ilming vajab vastuseismist Ehm, isegi eh, kui see toimub mingite õilsate eesmärkide nimel. Oh, suur tänu, järgnevalt eh, kolleeg Šofra, palun. lugupeetud president, siin arutelus me ei räägi sellest, et eh, takistame välisriikide äh, juhtidel oma eelistusi, eelistustest rääkima või äh, sellest, kuidas ta maailma näeb. mäletate, et Francois Hollande rääkis ka Hillary Clintonist kui tulevasest Ameerika Ühendriikide presidendist ning Emmanuel Macron soovitas teatud ülbusega äh, poolakatel paremat juhti valida. aga selle arutelu eesmärgiks ei ole see, et riigijuhid ei saa enam oma arvamust avaldada, vaid küsimus on selles, milliseid vahendeid kasutatakse. tänan. teatud välisjõud on aru saanud, et üle poolte eurooplastest saavad kogu info ainult sotsiaalvõrkudest tänu sellele, et nad kasutavad ära algoritme, roboteid ning tehisintellekti, paljud Euroopa internetikasutajad kahjuks jäävad rohkem uskuma anonüümseid arvamuseavaldusi kui oma juhte, kes ometigi on demokraatlikult eelvalitud. Twitteris üle saja viiekümne tuhande Vene konto eh, postitasid inglise keeles eh, mõ-, vaid mõned nädalad enne seda, kui Brexiti hääletus aset leidis ning see, see destabiliseeris Euroopat ma annan teile teada, et lähipäevil pöördun kogu uue komisjoni poole, keda muuhulgas õnnitlen, eh, ning nõuan, et loodaks programm, mis võimaldab välja selgitada, millised sõnumid on saadetud välisjõudude poolt ning eh, see võimaldaks meil siis eh, hoiatada ka oma internetikasutajaid kampaaniate käigus. vahendid on selleks olemas. Euroopa Liidu roll on olla siin palju ründavam ning pakkuda konkurentsi manipulaatoritele nende endi mängumaal. Euroopa internetikasutajad ei pea saama lihtsalt Vene või Ameerika manipulatsiooni ohvriks. Anne Arendt ütles, et totalitarism on see, kui äh, reaalsuse ja fiktsiooni vahel enam vahet ei tehta. Euroopa naiivsus kahjuks ei ole nai-, eh, fiktsioon, aga tehkem Euroopa reageerimisvõimest reaalsus. suur tänu. proua Maria Grapini, palun. suur aitäh. Eh, e suur tänu tunnustan voliniku tagasivalimise puhul. me ei räägi siin mitte esimest korda sellest teemast, Euroopa Liidul on juba kaks tuhat viisteist aastat äh, välja öeldud, et äh, libauudiste ja äh, väärinformatsiooni vastu võitlema hakatakse. OECD järgi kaks tuhat kaheksateist aasta valimistel rünnati neid riike Äh, libauudistega, kus valimised toimusid äh, ja seda mitmeid kordi rohkem kui kaks tuhat kuusteist. me teame, et meie koduriikides tegelikult leiavad aset täpselt samasugused tendentsid. Äh, veebis sekkumine välismaalt, libainfo saatmine ning ka valijate meelsuse muutmine. me peame demokraatiat reguleerima, see ei tähenda mitte ainult õigustel baseeruma, vaid ka kaost ennetame meil on ka parlamendi otsus olemas selles küsimuses ning komisjon peab nüüd tegema oma otsuse, eh, kuidas edasi minna, sellepärast et selline väärinformeerimine toimub üle riigipiiride ja meil on vaja konkreetseid eh, maa, meetmeid selleks, et eh, desinformatsiooni enne valimisi vältida igas riigis. suur tänu ja järgnevalt saab sõna kolleeg von Viise, palun mr president commissioner jourov despite knowing that there was. aitäh hoolimata sellest, et äh, oli teada, et kaks tuhat kuusteist aastal oli välismaine sekkumine enne Brexiti referendumit, äh, ei olnud võimalik äh, pahaloomulise sekkumise eest veebis valijaid kaitsta. maailma digitaal- komisjon ja äh, Ühendkuningriigi digitaalkomisjon on öelnud, et äh, välissekkumine on tõenäoline, eriti just Donald Trumpi poolt ning ka Vladimir Putini poolt, kelle eesmärk on nõrgendada Euroopa Liitu ja toetada Brexiti juhtumist. me peame oma valimisseadusi parendama ning ka sotsiaalmeedia regulatsioone. eelmised Ühendkuningriigi valitsused äh, on digitaalsete valimiste sekkumiste kaitseks üht-teist teinud, äh, vähemalt ettepanekuna, aga midagi ei ole juhtunud. meie demokraatia usaldväärsus äh, on õõnestatud seda läbi äh, Boris Johnsoni tegevuse. miks? sellepärast, et nende oluliste küsimuste uurimine tekitab ebameeldivaid küsimusi kaks tuhat kuusteist äh, aasta Brexiti referendumi legaalsusest. kas sellepärast äh, härra Johnson ei taha avalikustada Venemaa sekkumise raportit? me peame lahti saama nii Johnsonist, Brexitist kui valedest ja andma Briti inimestele helge tulevikku, mida nad väärivad, aitäh! suur aitäh ja palun äh, proua Andrue see arutelu algatati selleks, et ütelda halba Venemaa kohta, aga mina tahan tegelikult hukka mõista Türgi sekkumise. Türgi ei varja oma Euroopa ambitsioone, mis eh, ei ole väga sõbralikud eh, Küprose eh, vetes tehtu näitab, et on rikutud ka Euroopa territoriaalvett, saadetakse samuti sisserändajate kolonne siia ning me ei tohi sellisele Äh, survele järgi anda. kui äh, Saksamaa ja Holland äh, takistasid Türgi ministrid oma territooriumil Erdogani nimel kampaaniat teha, siis kutsus Erdogan üles oma diasporat palju lapsi tegema, et Euroopa tulevikku mõjutada. tegemist on ohuga meie demograafilisele tasakaalule. Prantsuse valimistel me nägime, kuutekümmet kahte kandidaati islamistlikust parteist, mis soovivad arendada Türgi kogukondlikku lähenemist Euroopas, see muu, kui me räägime aga ajakirjandusvabadusest, kui Erdogan kritiseerib ühte ajakirja, siis järgmisel päeval selle toimetust rünnatakse. Türgi välisminister muuhulgas mõistis ametlikult hukka ka Prantsuse senati kahjuks äh, tegemist ei ole lõpliku nimekirjaga, see näitab, et Türgi tegelikult äh, peaks lõpetama teiste asjadesse sekkumise. Äh, er-, sultan Erdoganil ei peaks olema ambitsioone Euroopa juhiks saada, me peaksime talle seda meelde tuletama. suur aitäh ja proua Benjumea Isabel. suur aitäh erinevus eh, diktatuuri ja demokraatia vahel on hääletusõigus aeg-ajalt selleks, et näidata, eh, et avaldada toetust eh, juhtidele. mina räägin tead- ja ma tean, millest ma räägin hispaanlasena. ma räägin siin hääletamisest, ma räägin kangelaslikkusest. Baskimaal ja Navarras väga paljud on kannatanud surve all, fašistliku surve all. Neil on takistatud oma õigusi kasutatud. muuhulgas mõisteti üks kodanikest süüdi ETA liikmeks olemise eest, aga eh, nüüd kõigele sellele lisaks öö, eh, oleme me ka välissurve all sekkumine valimiskampaaniatesse on tõsiseks ohuks meie demokraatiatele. seda nägime me eh, ka libauudiste kampaania käigus, ka Prantsuse valimiskampaania käigus, eh, kuid samuti Kataloonias kaks tuhat seitseteist. me peame mõistma, et pidevalt rünnatakse meie stabiilsust meie ühiskondi. osad ohud ei ole nähtavad, kuid väga salakavalad selle eest. me teame küll, milles jutt käib, asi on selles, et tahetakse, tahetakse meid destabiliseerida ning nõrgestada. me peame seega reageerima ning selleks on meil vaja rohkem informatsiooni, me peame mõistma, kuidas kõik see toimib me peame ka palju ühtsemad olema selleks, et suuta vastu astuda sellistele vaenlastele. peame samuti tagama, et valimisprotsessid oleksid puhtad. peame koolitama oma kodanikke, nii et nad oleksid vastutustundlikud, vastasel juhul ei saa me tagada seda, et meie demokraatlikud süsteemid niimoodi ka edasi areneksid. suur aitäh, härra Rafael Kluksmann! suur aitäh, lugupeetud president, head kolleegid. jällegi oleme me siin selleks, et rääkida välisjõudude sekkumisest valimiskampaaniatesse, seekord mitte Inglise sõprade soovil. varem tahtsid, vabandust, seekord tahtsid seda Inglise sõbrad, nüüd itaallased ja nii edasi ja nii edasi. mis me siis teeme, kas viis aastat järjest kurdame selle üle, et Vladimir Putin manipuleerib meie valimissüsteemiga, kas me tõesti viis aastat töötame välja tühje resolutsioone ja mitte midagi ei tee? meie tegime ettepaneku luua erikomisjoni, mis peaks uurima selliseid äh, sekkumisi ja mis oleks pidanud välja töötama ka vahendid selle vastu võitlema. aga poliitiliste kaalutluste tõttu te ei hääletanud selle komisjoni loomise poolt kui me nüüd tahame tõsiselt reageerida, peaksime me lõpetama kommentaaride tegemise sellel teemal ning tegutsema. loogem see erikomisjon äh, töötagem välja soovitused, mille abil on võimalik kaitsta meie demokraatiat, tegutsegem sellepärast, et meie vastased ei jää ootama, et me üles ärkaksime ja nemad tegutsevad. suur aitäh, proua Naomi Long. proua Long. proua Long. Of... suur aitäh Äh, Ühendkuningriigi valimiskampaania käigus ilmselgelt on vaja olla ettevaatlik ja vaadata, et välisjõud ei sekkuks meie äh, valimistesse. Brexiti referendum oleks pidanud seda õpetama. Äh, ajakirjanikud rääkisid mustast rahast, mis tuli läbi Põhja-Iirimaa ning jõudis Inglismaale kampaania käigus, kuid mõned detailid vajavad veel täpsustamist üle Ühendkuningriik me endiselt ei tea, kuivõrd on Venemaa sekkunud meie poliitikasse. Boris Johnson keeldub avaldamast raportit eh, nende tegevuse kohta Ühendkuningriigis. Eh, digitaalajastul me tarbime väga palju infot ja see teeb meid haavatavaks informatsioonikampaaniate ja propaganda suhtes, muuhulgas ka selles osas, mis tuleb välismaalt. sotsiaalmeediaplatvormid kasutavad seda ära Worldwide Baby leiutaja on ise kutsunud üles äh, selliste äh, rikkumiste vastu välja astuma. Põhja-Iirimaa kandidaadid ning erakonnad kannatavad ähvardamise all. Äh, me peame võitlema selle nimel, et kaitsta meie demokraatia terviklikkust, aitäh! suur aitäh! Stanislav Boltšak, palun! kaks minutit. suur aitäh, sekkumine meie demokraatiasse ja valimistesse on äärmiselt tõsine nähtus ja muidugi mõista, ka minevikus on seda tehtud, aga küsimus on selles, millised vahendid meil on, eh, et selle vastu võidelda, kas me oleme mõned lahingud juba kaotanud, näiteks Brexiti ja samuti Ühendkuningriik kui demokraatlik riik, kas tema on kaotanud selle lahingu? kas ei peaks meid panema mõtlema Euroopa-ülese tegevuse vajalikkusele? me oleme teadlikud sellest, et demokraatia ja vabade valimiste väärtused, millest pidevalt räägib, on äärmiselt olulised Need juhtumid, millest me teada oleme saanud, on ainult jäämäe tipp. sekkumine tuleb Venemaalt, Hiinast, mujaltki. Vene lased kasutavad valesid, valeinfot, libauudiseid ning seega lammutavad meie ühiskondi. tahaksin lisaks veel mainida ka Tšehhi Vabariiki ja raportit, millega tuli välja meie julgeolekuteenistus, mis jõudis järeldusele, et venelased üritavad manipuleerida otsuste langetamisprotsesse kõikidel valitsuse tasanditel, kasutades ära selleks sõjaväelist, majanduslikku ning infosurvet. seega mõjutatakse demokraatlikke äh, protsesse nagu seadusandluse loomine, haldusprotsessid ja nii edasi. ma usun, et isoleeritud äh, tegevus ja erasektoriga koostöö tegemisest ei piisa ja meil on vaja üle-euroopalist reageeringut ja seda me peame ka pakkuma. suur aitäh teile! palun nüüd kolleeg Tšimoševitš. suur aitäh! milline on vahe hiljutiste sekkumiste puhul demokraatliku äh, protsessi ning äh, ajalooline sekkumine? tänu uutele kommunikatsioonitehnoloogiatele on võimalik miljonite inimesteni jõuda, saata neile libauudiseid ning äh, kommentaare, ilma et avaldatakse autorite äh, identiteet. see ei jäta mingit võimalust kontrollida ja tõlgendada kuidagi äh, neid uudiseid. kahjuks hu-, kõige hullem ootab meid veel ees ja see jõuab kohale peatselt. infotehnoloogia areng Äh, on loonud äh, sügavad libauudised, mis võimaldavad äh, demokraatiat mõjutada, demokraatia on ohus ja peab ennast kaitsma. parlamendil on mandaat ja kohustus selles osas. me peame endile andma uued vahendid selleks, et me oma rolli saaksime täita. palun, kolleeg Austrevitšus. lugupeetud president, head lugupeetud volinik, head kolleegid. me äh, Euroopas kahjuks ja Euroopa Liidus öö, äh, oleme silmitsi uue katsega meid öö, äh, hirmutada, meid ründavad internetitrollid, kes tänu kaasaegsele tehnoloogiale ei pea isegi enam piire ületama seeläbi õõnestatakse meie demokraatlikke protsesse ning äh, seatakse ohtu meie väärtused. me peame vastama sellele, me peame ühiselt võitlema ühise tuleviku nimel. Leedus, minu koduriigis, kodanikuühiskond ja ajakirjanikud äh, on esimeste seas ja ka kõige tõhusamate seas, kes on paljastanud Vene libauudiste kampaaniat ning nad on aidanud meie vastupanuvõimet parandada. kiitsime heaks eelmisel nädalal heaks resolutsiooni sellel teemal head kolleegid, kätte on jõudnud aeg selleks, et tegutseda ning selles resolutsioonis ära toodud lahendusi hakata ellu viima, aitäh. suur aitäh, kolleeg eh, Milan Zver, palun. suur aitäh. me satume üha enam nende Äh, mõjusfääri, kes varastavad infot äh, ja üritavad meid mõjutada või kas või äh, valesid valimistulemusi üles panevad internetis. üha rohkem on rünnakuid ning kahekümne esimese sajanduse sõdalased ei ründa mitte ainult valitsusi ja vahelisi organisatsioone, vaid samuti üksikisikuid, ettevõtteid ja nii edasi. ründajad tihtilugu ei tegutse üksinda. kübersõda tähendab seda, et ründajateks on ähm, serverid ning äh, informaatikaeksperdid. seeläbi on võimalik rohkem äh, kahju teha kui sõjaväelise rünnakuga. Vene režiim äh, on praegu kübersõjas Euroopa Liidu vastu, sellepärast et Euroopa Liit on Venemaa vaenlaseks tema väärtuste tõttu ja seetõttu, et meie elu olevat dekadentlik. Euroopa valimised ja Brexiti kampaania on heaks näiteks sellest meil on samuti dokumente selle kohta, mis, et Putin on ka proovinud Ameerika Ühendriikidest valimisi, valimistesse sekkuda, me ei peaks selle pärast muret tundma, nemad suutsid õigeaegselt reageerida. mina olen rohkem mures Euroopa pärast, ma usun, et me oleme hiljaks jäänud oma institutsioonide turvalisuse tagamisel ja sama käib valimiste kohta. ohud suurenevad, muutuvad üha keerukamateks, aga tunnen head meelt selle üle, et Euroopa Liidu Komisjoni president proua von der Leyen on sellest teadlik. täna ta mainis, et uus küberturvalisuse amet pakub Euroopa Liidu poolse koordineeritud vastust. mina eelistaksin ühtset vastust, aga isegi see on päris hea samm edasi. suur aitäh! ja järgmisena palun äh, aseesimees Dobrev. Európában a 20. században számos alkalommal. Suur aitäh, lugupeetud president. kahekümne esimesel sajandil Euroopa on korduvalt näinud, et kasutades demokraatlikke vahendeid, on lõpuks diktatuurid võimule pääsenud ja tulemused on traagilised olnud kui me arvasime, et see aeg on läbi, siis nüüd, kahekümne esimesel sajandil püha sõnavabadus on see, mida kasutatakse ära selleks, et rünnata demokraatiat ja vabadust Euroopas. muidugi mõista, me näeme, et Venemaa üritab sekkuda Euroopa asjadesse, Venemaa soovib takistada Euroopal olla tugev ja Venemaa teeb seda, kasutades ära äärmuslike erakondade toetust, seda näeme Itaalias, Prantsusmaal, Austrias, kuid ka Ühendkuningriigis. ja kõige rohkem haiget teeb mulle see, et Ungaris minu enda valitsus äh, samuti äh, osaleb selles. Euroopal on vaja tugevaid vahendeid ning äh, otsusekindlat sekkumist. palun, kolleeg Japs um räägi läti keeles. austatud äh, esimees, austatud äh, volinik Jurova. kui me räägime desinfra-, desinformatsioonist ja manipuleerimisest ning me tahame selle vastu võidelda, ei aita ainult seaduste vastuvõtmisest. meil on vaja ka tehnoloogiaid, mis on mõjusamad kui need vahendid, mida kasutavad praegu Venemaa ja Hiina. me ei saa lasta enda õigusi äh, ja väärtusi jalge alla trampida. süvalibauudised, mis äh, tehisintellekti kaudu äh, kasutust leiavad äh, meie demokraatiate vastu, need on meie vastaste vahendid, meil on vaja veel nutikamaid tehnoloogiaid selleks, et kaitsta oma kodanikke selliste valekampaaniate eest, aga meil on vaja investeeringuid muuhulgas näiteks ka Horisont Euroopasse, digitaalsesse Euroopasse. ja meil on vaja ka Euroopa Kaitsefondi ja me peame ka tõde ja häid meediaid kaitsma. aitäh. härra Benifei, palun. lugupeetud president, me üha jälle räägime väga tõsistest rikkumistest ning meie siseasjadesse sekkumisest. Cambridge Analytica äh, kaks tuhat kuusteist pangalaenud Front National, Austria Vabaduspartei tegevus ja nii edasi. samuti süüdistused Leega vastu Euroopa valimiskampaania tegevus. hilisem näide on Boris Johnsoni otsus takistada äh, ühe raporti avaldamist, eh, kus on kokku võetud eh, kuudepikkuse uurimise tulemused võimaliku Venemaa sekkumise kohta Ühendkuningriigi siseasjades. me peame Euroopa Liitu kaitsma selliste rünnakute vastu. tegemist on hübriidsõjaga, millega tahetakse ebastabiliseerida meie demokraatiat. selleks on vaja Euroopa Parlamendi erikomisjoni, et valgust heita taolisele tegevusele. see koda juba oktoobris kiitis heaks väga selge resolutsiooni, kus öeldi, et meil on vaja uusi vahendeid kes vastu hääletas äh, Farage'i Brexit, Brexiti partei ning äh, Marine Le Peni jõud ning Salvini jõud. suur aitäh teile. Äh, kolleeg Pagasaurun Tundua. komissaria Jurova, necesitamos una comisión especial. lugupeetud president, volinik, meil on vaja erikomisjoni selleks, et uurida, mis toimub äh, sekkumistega ning äh, libauudistega, selleks, et kaitsta meie demokraatiat. meie oleme Vene sekkumise ohvriks Kataloonias näiteks. seda kinnitavad ka meie äh, uurimisrühmad äh,. lisaks sellele me teame, et on olnud sekkumisi ka Venemaa poolt, kui otsustati Kataloonia iseseisvuse üle. me räägime kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta iseseisvusdeklaratsioonist. me näeme, et koostööd on teinud omavahel natsionalistid eh, mõlemalt poolt. see õõnestab demokraatiat siin ja mujal nii et, kallis volinik, meil on vaja uurimiskomisjoni, parlamendikomisjoni selleks, et meie demokraatiat kaitsta. suur tänu teile, proua kolleeg. proua Fajon on sõna palunud järgmisena, palun. aitäh teile, juhataja, daamid ja härrad. vastavalt meie resolutsioonile on Euroopa Liit äh, edukalt rakendanud mitmeid meetmeid äh, selleks, et välissekkumist äh, vähendada Euroopa Liidu valimistesse kaks tuhat üheksateist aastal. ma teen ettepaneku, et Euroopa Komisjoni uus koosseis uuriks neid parimaid praktikaid ja tõhusaid tehnoloogiaid ning võtaks arvesse ka võimalust neid suunata liikmesriikide tasandile, sellepärast et liikmesriikides on järgmisel aastal kümme pluss valimisi ootamas me peame öö, ka vaatama seda, et me ei keskenduks ainult Venemaale ja unustaksime ära, mis teised riigid teevad. sellepärast, et öö, liikmesriigid sõltuvad öö, väliste pakkujate tarkvarast. me peame rohkem rahastama omaenda kaitsemeetmeid, kui me tahame usutavaks demokraatiaks jääda kogu libauudiste ja väärinformatsiooni taustal kutsuksin ma jällegi üles süsteemseks teavituseks ja harimisse selles osas, mis on vastutusvõimeline ajakirjandus ja mis on avalik meedia koolides. aitäh! aitäh ja härra Šimetška, palun! aitäh teile! suur aitäh, et andsite mulle sõna. ma arvan, et me ei pea täna rääkima sellest, et õiglased ja vabad valimised on demokraatia protsessi alge ning et välissekkumine heidab varju valitsuste legitiimsusesse ja tehtud otsustesse, me ei räägi siin manipuleerimisest, interneti väärinformatsioonist ning valeuudistest, aga me räägime ka poliitiliste kampaaniate ja parteide rahastamisest välismaalt ja me teame juba tegelikult Euroopa juhtumeid, mm, Briti valimised nüüd ja eelnev ka Brexit referendum. meil on vaja olemasolevaid vahendeid Stratkomi ja varajase hoiatuse mehhanism kasutada ning turvalisusse investeerida. niimoodi, et me ei riskiks nende väärtustega, mida me tahame kaitsta. kõik, mida me teeme, peame tegema koos, sellepärast et demokraatlike valimiste rünne ühes riigis tähendab rünnet Euroopa Liidu vastu tervikuna. aitäh! suur tänu! järgnevalt kolleeg Majorino, palun! aitäh teile, juhataja! täna peame meeles pidama, et me elame väga tugevates küpsetes demokraatiates, mis on oluliseks aluseks rahu ja äh, inimväärikuse jaoks. aga need küpsed demokraatiad võivad osutuda väga õrnadeks, killustatuteks, sellepärast et erinevad ründed on nende vastu ette võetud, kampaaniad sotsiaalmeedias, libauudised, väidetavad äh, rahastamiskampaaniad, me näeme igasuguseid ohtlikke olukordi, mis võivad võimenduda ja, ja intensiviseeruda veelgi tulevikus. see sekkumine on nende jõudude hüveks, kellel on üks selge eesmärk ja see on hävitada Euroopa, meie ühise kodu. Euroopa peab tegutsema ja siin on palju äh, halle alasid, kus on vaja tegutseda, näiteks mõelgem Itaalia äh, siseministri äh, Matteo Salvini ja tema häbiväärse käitumise peale. tal ei ole häbi raasugi ja ta ei ole öelnud avalikkuses midagi Vene suhete kohta, aga see tuleb kõik selgeks teha. ja nüüd viimase liikmena saab sõna äh, härra Kovarik, palun. aitäh teile, juhataja, austatud asepresident kõigepealt tahaksin tunnustada teid ja soovida uues töös äh, edu. meie demokraatiad on äh, õrnad asjad ja mõned teavad seda rohkem kui teised. Velvet revolutsiooni aastapäev, mis hiljuti aset leidis, meenutab meile seda veelgi. me peame olema valvsad välissekkumise palge ees mis õõnestab äh, demokraatlikke ja vabu valimisi meie ühiskondade alustalasid. samuti äh, ei saa äh, sisemaiseid käepikendusi lubada, kes välisjõudude huvisid esindavad demokraatia tegevuskava on positiivne samm valimissekkumiste mm, küsimuse lahendamises, aga me peame head tasakaalu saavutama sihipärase tegevuse ja demokraatia kaitse vahel. ametivõimud ei saa ka üksi tegutseda online keskkond on just õige koht, äh, kus välissekkumine aset leiab. meil peaks olema seetõttu ka õiget äh, vahendid kasutada, et välissekkumist äh, vähendada. meil on vaja kindlasti võimalikust usu, usaldada oma demokraatia platvorme, meediat ja kõiki institutsioone. aitäh! ja nüüd selle arutelu lõpuks kõigepealt ütlen ma proua Jourova teile palju õnne tagasivalimise puhul ja teil on nüüd sõna. aitäh teile, juhataja, austatud parlamendiliikmed. kõik teie õnnesoovid ja tunnustavad sõnad näitavad mulle, kuivõrd eh, tugev ja vastutustundlik eh, pean ma olema nende teemade haldamisel, sellepärast et kogu debatt näitab, et eksistentsiaalselt oluline poliitiline teema on see Euroopa Liidu jaoks. sest meid ümbritsevad erinevad osalised, kelle doktriin Euroopa jaoks on mida halvem, seda parem. ja veel üks doktriin, sada korda korratud äh, vale muutub tõeks. me teame seda minevikust, eriti just äh, endised äh, kommunistlikud riigid ja mina pool oma elust elasin sellises riigis ajupesu toimus igapäevase propaganda läbi, mis äh, Kremli poolt äh, äh, suunati. ja seetõttu on mul väga hea meel nende teemade kallal töötada, sellepärast et Vene propagandaga on see igal juhul seotud, mis levib Euroopa Liidus. me ei saa ka välisosalejaid ainult süüdistada. meie oma väga võimekad ja hästi töötavad äh, osalised äh, tegutsevad ka Euroopa Liidu sees. ja seetõttu me peame väga selgelt äh, nägema, kes on meie vaenlane. oleme õppimas mõningatest minevikusündmustest mainisite siin teatud valimisi viimastel aastatel ja see on täpselt see, mida me õppetunnina kasutame ning ütleme väga selgelt, et äh, passiivseks me ei jää, me jätkame nende asjadega, mille oleme juba alguse teinud, uuendame äh, desinformatsiooni tegevuskava ja uuendame ka äh, valimiste ümber toimuvat, näiteks valimisvõrgustiku ning platvormide loomist mis aitavad äh, väärinformatsiooni äh, praktikaid äh, leevendada. aga lõhesid on endiselt ja tegemata asju. me töötame jätkuvalt illegaalse sisu vastu, illegaalne sisu meie näeme seda illegaalsena kriminaalõiguse alusel. terroristlik sisu, lapspornograafia ning illegaalne vihakõne, mida veebis ja võrgustikes levitatakse. ning minu doktriiniks on, mis on illegaalne ja ebaseaduslik äh, veebist väljaspool, peab olema ka veebis ebaseaduslik. ja kuritöö ja karistus käivad ka veebimaailmas käsikäes, ei tohi olla äh, õigusvaakumi. ja politsei ja prokurörid peavad äh, tegutsema selgelt illegaalse sisu vastu veebis. nüüd desinformatsioon on problemaatilisem, sellepärast et me ei saa näppu peale panna ja öelda, et see on illegaalne sisu. vale on alati olemas olnud ja seda ei ole kriminaalõiguse alusel vähemalt keelustatud. tegemist ei ole õigusküsimusega. aga me peame aru saama ka seda, et selline valetamine, selline väärinformeerimine võib olla väga ohtlik ja sellepärast töötame me desinformatsiooni vastu. võideldes hübriidohtudega. sest see on seotud ka meie julgeolekuga. me töötame desinformatsiooni definitsiooni kallal, mis on vajalik sellepärast, et me saame siis kergemalt oma tähelepanu keskenduda nendele küsimustele. desinformatsioon on väga elujõuline äh, jõud, sest seda jagatakse kas majanduskasu äh, huvides või lihtsalt äh, avalikkuse eksitamiseks, mis on avalikkust haamam, haavav. see on elujõuline vale, me ei võitle aga arvamuste vastu, me võitleme valede vastu, mis on tõendatud olemaks valed. me saame seda teha läbi informatsiooni